Good morning everyone, first of all tere hommikust, kallid kolleegid, kõigepealt ma sooviksin teile head jätku. kuivõrd me juba nii palju hiljem alustame kui ette nähtud, siis läheme asja juurde ja tuleme päevakorrapunkti juurde number üks ehk päevakorra kinnitamine, sellega ilmselt probleeme ei ole. teine punkt on teise, viienda ja üheksanda detsembri protokollide kinnitamine, nagu ma aru saan, ka sellega probleeme ei ole ja siis on üks lisapunkt. nimelt komisjoni arvamuse küsimine kriisilahenduskorra direktiivi osas vastavalt kodukorrale. ja ma tahaksin siis vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend küsida teie arvamust kolmes äh, küsimuses, mille osas saavutati nõukoguga kokkulepe Leedu eesistumise ajal. kõigepealt panganduse kriisilahenduse direktiiv, taga-, äh, hoiuste äh, tagamises äh, direktiiv ja turu kuritarvitamise vastase võitluse direktiiv. esimene küsimus, kriisilahenduse korra direktiiv, kompromiss, mis saavutati Leedu eesistujaga, saavutati üheteistkümnendal detsembril toimunud kolmepoolsel kohtumisel tehniline töö tuleb veel ära teha, vabandust, tehti ära kaheksateistkümnenda detsembri varahommikul. tekst võeti Koreperis vastu kahekümnendal detsembril ja äh, seda kinnitav kiri äh, jõudis siia samal pärastlõunal kuivõrd äh, see asi läheb uue kodukorra seitsmekümnenda punkti alla, peame ametlikult hääletama, nii et kes on poolt, vastu, erapooletud. me võtame selle lõppjärelduse siis vastu. see tekst saadetakse nüüd juristlingvistidele ülevaatamiseks ja siis peaks asi jõudma ka täiskokku. Sorry for that. Uh, regarding the proceed mis nüüd puudutab äh, hoiuste tagamise skeemi direktiivi, siin saavutati kolmepoolsel kohtumisel kokkulepe seitsmeteistkümnendal detsembril eelmisel aastal ja tehnilised äh, tööd äh, siis jõudsid ühele poole üheksateistkümnendal detsembril. nii nagu pangandusdirektiivi puhul võeti ka see vastu Coreperis kahekümnendal detsembril. kuivõrd parlament on esimese lugemise juba läbinud, tuleb asi, kui vastu võetud äh, teisele lugemuse, lugemisele ja öö, äh, me tahame edastada kirja nõukogule. Koreper meie, meile ei ole saatnud kirja ja meie oma kirjas ütleme, kui nõukogu oma esimese lugemise selle teksti alusel lõpule viib, siis täiskogu lubab võtta vastu, võtta vastu teisel lugemisel sama teksti täiskogus nii et hääletame ka selles osas, kas me oleme selle lõpptulemusega rahul, poolt, vastu, erapooletud. meie esimees äh, saadab siis äh, vastavasisulise kirja nõukokku nüüd, mis puudutab täiskogu kalendrit, siis teise lugemise jaoks vajalikud sammud tuleb veel astuda ja seega saab direktiivi osas hääletada alles aprillis täiskogus. pangandus äh, kriisilahenduse korra raport, äh, see jõuab meieni varem ja juba teisel veebruari täiskogul. samas on väga olulised seosed nende kahe teksti vahel ja ka ühtse kriisilahenduskorra mehhanismi vahel need küsimused ei vaja lahendamist praegu, aga peame silma peal, kas raportöörid tahaksid midagi öelda nende asjade kohta? tundub, et mitte nüüd, mis puudutab äh, konsultatsiooniprotsenti kriminaalsanktsioonide osas, insider kauplemise ja äh, turu kuritarvitamise osas, vastavalt seitsmekümnendale kodukorrapunktile tahaksin teie nõuannet ka selle direktiivi osas. Äh, kokkulepe saavutati kõikides punktides pärast kümnendal detsembril toimunud kolmepoolset kohtumist ja pärast seitsmeteistkümnendal detsembril toimunud kohtumist lõppkompromiss tekst saadeti variraportööride ja fraktsioonidele üheksateistkümnendal detsembril ja võeti coreperis vastu kahekümnendal detsembril seda kinnitab vastavasisuline kiri kahekümnendast detsembrist Arlene McCarthy soovib sõna jah ma tahtsin äh, väga lühidalt sõna võtta loomulikult ma tahaksin tänada variraportööre kes on ära teinud suurepärase töö äh, hoides äh, Äh, meie ühist äh, liini ja me saavutasime äh, üsna palju nõukogu läbirääkimistel. suur tänu meie suurepärasele meeskonnale, kes on ära teinud kogu tehnilise töö ja kes üsna tihti jäävad kahe silma vahele aga ühte asja ma tahtsin veel enne seda hääletust öelda. tõsiasi, et on tulemas Euroopa valimised, ähm, väärib tähelepanu ja mis on, me peame rääkima sellest, mida meie komisjonina ja parlamendina oleme viimase mandaadi ajal saavutanud. minu meelest on väga oluline, et ähm, on tulemas üle terve Euroopa Liidu turu kuritarvitamise karistamiseks kriminaalsanktsioonid. esimest korda on sisse toodud miinimumvangla karistus, see oli äh, kodanikuvabaduse äh, komisjoni liikmetele väga oluline oluline punkt nõukogu ei tahtnud seda nemad tahtsid et nad ise saaksid öelda mis on miinimumsanktsioon aga lõpuks me suutsime siiski nendega kokkuleppele jõuda miinimum äh, vanglakaristuses äh, neli aastat insaidertehingute puhul ja äh, ebaseadusliku info avaldamise osas kaks aastat nii et miinimum on paigas ja veel mis on väga oluline. arvestades seda, mis praegu finantskriisi äh, tingimustes toimub, äh, juriidilised isikud, kes finantsteenuste sektoris äh, tegutsevad, vastavad ka kriminaalseadustiku kohaselt ka ettevõtteid võib siis ähm, kriminaalõiguse alusel karistada. meil õnnestus sisse saada ka hooletuse kontseptsioon esimest korda liikmesriigid võivad äh, otsustada, et äh, kas tõsine hooletus või uljapäisus on viinud äh, turu kuritarvitamiseni ja see, et see uljapäisus on seal sees, on ähm, väga suur asi ja ma arvan, et need on asjad, mida me kõik saame ära kasutada valimiskampaaniates, öelda, et Euroopa Parlament tegutseb avaliku huvides ja tegutseb kodanike nimel ja sellised asjad on toonustiku alla ja suur tänu kolleegidele selle toetuse eest. suur tänu, ütleb härra esimees, kui keegi vastu ei ole siis äh, oleme me ilmselt selle kompromissteksti heaks kiitnud ja ma loengi selle heaks kiidetuks ja see läheb täiskokku veebruaris. veebruari esimesel täiskogul, sõna on palunud Jean-Paul Gosses. suur tänu, mul oleks siiski üks küsimus Äh, jah, igasugused karistused on väga öö, äh, kenad, aga millised on siiski halduskaristused, üsna tihti kriminaalkaristused äh, ei too, too neid öö, ähm, lahendusi, mida me ootame, millised on halduskaristused? selles osas me juba juulis leppisime kokku. Äh, kriminaalkaristused oli teine osa sellest direktiivist, seda oli isegi raskem läbi rääkida. me pidime seda nimelt tegema koostöös kodanikuvabaduste ehk libe komisjoniga, kellel on antud kodukorra alusel süvendatud koostöö roll ja äh, haldussanktsioonide osas me oleme juba kokkuleppele jõudnud, seda eelmise aasta juulis ja ma võin kolleegidele saata ülevaate selle kohta, millised on siis nii administratiiv kui ka kriminaalkaristused, mis on ette nähtud. Äh, nii et äh, nüüd on meil siis kogu pakett äh, lõpuks koos. suur tänu, ütleb härra esimees Jean-Paul, kas saite aru? härra Jean-Paul Koses noogutab. Läheme nüüd edasi esimehe teadaanded kapitalinõuete neljas direktiiv kahekümnendal detsembril võttis nõukogu vastu delegeeritud õigusakti see on jõudnud ECONi sekretariaati, seda kuuendal jaanuaril delegeeritud õigusakt äh, näeb ette äh, normatiivsed, normatiivid, eriti krediidiriski äh, kalkuleerimise kohandamise ja üldriski kalkuleerimise kohandamise osas vastavalt kodukorra artiklile sada kümme CR meil on äh, siin äh, reservatsiooniõigus äh, kuni kahekümnenda jaanuarini ja delegateeritud õigusakti vastuvõtmine vahetult enne jõulupuhkusi tähendab seda et meil ei ole võimalus ühe kuu jooksul tegelikult oma järelevalveõigust rakendada ja seega ma paluksin et meil oleks reservatsiooniõigus pikemalt nii nagu kuus kolm punkt äh, ette näeb seadusandluses. nüüd äh, triloogid MIFID, kaheteistkümnes triloog, kolmepoolne kohtumine toimus kaheksateistkümnendal detsembril äh, toorainete tuletisinstrumentide osas juurdepääs turu infrastruktuurile seadusandluse ulatus ja sanktsioonid olid päevakorras saavutatud on edusamm ja see tähendab seda, et kokkulepe on võimalik ilmselt saavutada, kuid läbirääkimisi on vaja. kolmeteistkümnes, kolmepoolne kokku, kohtumine peaks toimuma kolmeteistkümnendal, kolmekümnendal jaanuaril nüüd kesksed depositooriumid, selles osas saavutati kokkulepe kaheksateistkümnendal detsembril triloogil pärast nende teemade arutelu, sealhulgas äh, ka panga äh, lisateenustuste osa, teenist, teenuste osas ja trahvide osas. tehniline töö äh, on nüüd veel ees selleks, et see tekst ette valmistada järgmiseks kolmepoolseks kokkuleppe, kohtumiseks ja komisjoni teavitakse tavapäraselt. nüüd ühtne kriisilahenduse kord, eile toimus esimene kolme poole kohtumine, järgmine on tulemas kolmekümnendal jaanuaril. nüüd aga siis päevakorrapunktid neli, viis ja kuus. nimelt eh, siis eelarve täitmise heakskiidu andmine eh, kõigepealt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa pangandusjärelevalve osas kaks tuhat kaksteist aasta Euroopa väärtpaberituru järelevalve osas ja siis ähm, kindlustus- ja tööandjapensionide järelevalve, härra Sanchez Presedo on kõikides nendes küsimustes raportööriks, palun. suur tänu. mul on väga lühike sõnavõtt. me esitan selle eelarve kontrolli komisjonile ning äh, see puudutab siis Euroopa pangandusjärelevalvet, Euroopa järelevalveasutust, Euroopa väärtturu järelevalvet ja Euroopa kindlustused ja pensionide järelevalvet eh, ning eh, nende eelarve kinnitust. et eh, see on teine selline raport, mille ma koostan. ja ma järgisin enam-vähem seda, mida tegi kunagi härra Lange omapoolses sarnases raportis tegu ähm, äh, on siis äh, teise eelarve kinnitusega nende poolt, nende jaoks äh, ning kontrollime siis seda, kuidas need asutused toimivad. nagu te teate, parlamendil oli väga roll nende asutuste ülespanemisel ning samuti Äh, äh, on, otsustasime, millised on nende asutuste vastutused ja pädevused. võtsime arvesse kontrollikoja äh, poolsed raportid, ta andis kolm, neil on kolm raportit teinud nad ning need raportid ütlevad, et kõik need asutused on, nende eelarve on, on korralikult täidetud ja et, et need on legaalsed Eh, eelarve on materiaalselt väga hästi täidetud olnud, see on siis lähtekoht. siin on praegu mitmeid erinevaid aspekte, mille osas Kontrollikoda, mida Kontrollikoda rõhutas erinevate asutuste puhul ning esimeses raportis eh, olid juba selles sisulised eh, kommentaarid sees ning samuti käivitati, käivitati erinevad mm, menetlused ja Eh, samuti kontrollikoda eh, kontrollis seda, kuidas need, eh, kuidas need punktid, mis enne eelnevalt esile tõsteti, on, on parandatud. on selliseid punkte, mille osas kontrollikoja soovitusi on täidetud, teistest punktidest tuleb aga jõupingutusi jätkata. seega kõik öö, nüüd näiteks eh, Euroopa eh, Pangandusjärelevalve Asutus. Neil oli kahe tuhande eh, kaheteistkümnendal aastal oli nende eelarve kakskümmend miljonit eurot, millest kaheksa miljonit tuli Euroopa eelarvest ning kaksteist miljonit tuli liikmesriikidest ning, ning väike osa siis jäl-, järelevalvajatelt või kontrollijatelt ning äh, see, kuidas kontrollitakse siis seda, mis äh, tuli Euroopa eh, liikmesriikidelt, seda peaks, selle süsteemi peaks veel üle vaatama, kuid praegusel hetkel on selge, et äh, oleks vaja suurendada läbipaistvust, eriti just palkamise, ametisse võtmise puhul, samuti puudutab see infosüsteemide ülespanemist tahaksin teha üleskutse Suurbritannia valitsusele, et eh, nad eh, toetaks Euroopa pangandusjärelevalvet sama palju kui, eh, kui te, seda tehakse teistes liikmesriikides. ning nüüd, mis puudutab siis kindlustusjärelevalvet, siis nende eelarve, eelarve oli viisteist miljonit eurot ning kuus miljonit tuli Euroopa eelarvest see on siis, äh, äh, see oli siis kahe tuhande äh, esimesest kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani. ning nüüd need oleks võimalik teha Eh, teha parandusi näiteks eh, eh, töölevõtmise ja läbipaistvus küsimustes, seda rõhutas ka Kontrollikoda ning mina leian, et selles osas peaks jõupingutusi edasi tegema. ning mis, ning näiteks mis puudutab väärtpaberituru järelevalvet, siis oli kakskümmend miljonit nende eelarve, Euroopa eelarvest tuli sealt seitse miljonit siin samuti äh, siin on samuti välja toodud see, milliseid parandusi on tehtud nende töös ning millistes küsimustes oleks vaja jõupingutusi edasi teha no,. nagu näiteks äh, raamatupidamissüsteemide kinnitamine ning samuti standardite kinnitamine, äh, läbiviidavate kontrollide tegevus, samuti äh, info-, pro, programmide kinnitamine ja samuti ka eh, eh, samuti ka personali töölevõtmise küsimused. siin on veel nüüd kaks küsimust. üks on eelarveline areng, võttes eh, arvesse, et tegu on alles väga uute asutustega, nad ei ole veel kaugele jõudnud oma arengus ning teiseks on suur mure sellepärast, et et äh, kui, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve on just nimelt see äh, piiraasta, kus äh, pannakse piir siis nende asutuste eelarvelistele võimalustele, nii et seetõttu ei tea, millised on nende võimalused kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, neil on võib-olla vaja rohkem vahendeid. Need asutused teevad ju väga olulist tööd, me ei tohiks seda ära unustada. ning Äh, on räägitud sellest, milline nende asutuste eelarve peaks olema, Euroopa Parlament on äh, alati nõudnud, et neil ametitel peaks olema võimalikult suur iseseisvus, mina äh, toetan seda seisukohta ning nüüd, kus hakkab ühtne järelevalveasutus tööle, siis on ilmselge, et eh, neil asutustel ei saa tekkida selline staatus, mis eh, tekitab väga suuri erinevusi eh, ühtse järelevalveasutusega. nii et sellega seoses Äh, need oleks siis need äh, ettepanekud, mis äh, mina oma raportisse sisse panen. ma olen äärmiselt tänulik, kui te soovite omapoolsete ettepanekute ja soovitustega lagedale tulla. suur tänu, suur tänu, Anto Linn ning Rahvapartei nimel saab sõna ravi äh,, raportöör proua Kalpesile. nagu ähm, äh, e, engedjik meg, hogy először is megköszönjem ähm, suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Sanchez Presedot selle väga detailse sissejuhatuse eest ja ülevaate eest nende raportite puhul. Need on äärmiselt tehnilist laadi raportid küll, sellegipoolest on nad väga olulised. tegemist on oluliste ametitega ja sellepärast tuleb nendesse asjadesse suhtuda tõsiselt. Need äh, ametid loodi alles aastal kaks tuhat üksteist, kuid juba on neil pädevused, mis äh, on meie komisjoni töö keskmeks olnud. ma olen Kontrollikoja aruandega täiesti nõus ja nõus ka korrigeerivate meetmetega, mis äh, on Kontrollipoja soovitustes kirjas nende ametite puhul, näiteks äh, see, mis puudutab äh, valikumenetluse äh, läbipaistvust, kulude kokkuhoiumudelid ja nii edasi. Need järelevalveasutused on väga kiiresti reageerinud kontrollikoja aruandele ja korrigeerivad meetmed ongi juba ette valmistatud. räägima peaksime ma ka, me ka aga eelarvelistest aspektidest. eelarvestamine, eelarve planeerimine nende asutuste puhul ei ole olnud ideaalne, aga eks taoliste uute ametite puhul see tihti nii ka on kuid sellegipoolest äh, peaks äh, kindlasti rõhuasetus olema suurem heale eelarve planeerimisele. ma olen nõus äh, härra Sanchez Presedoga selles osas, et võib-olla mitte suisa eraldi eelarvereal, vaid võib-olla alarubriigina peaksime sisse tooma kõik need asutused kes peaks, mis peaks siis ähm, eelarve aspektide küsimused lihtsamaks tegema. aga räägiksin nüüd täpsemalt pangandusjärelevalvest. ma olen Kontrollikoja aruandega nõus. Ähm, suhteliselt riskantne on äh, see, et äh, IT-süsteemid sellise asutuse puhul antakse lepingu korras üle haldamiseks äh, kolmandale osapoolele sellepärast et kulud on väga kõrged. värbamismenetlus on samuti asi, mille puhul tuleb veel parandusi sisse viia. nüüd väärtpaberituru järelevalveasutus ja eh, EIOPA ehk siis kindlustuse tööandja pensionide järelevalveasutus, kriitika nende suhtes oli malbem äh, Äh, vähemalt mis puudutab parlamendi või minu seisukohta, siis nende töö on olnud äh, eeskujulik. meie raportöör pöörab tähelepanu ka inimressursile. kõigepealt äh, me peaksime keskenduma aga tõhususe tõstmisele, enne kui hakkame uusi inimesi juurde värbama ma arvan, et äh, oleks mõistlikum ja tooks ilmselt ka kiiremaid lahendusi, eriti praeguses algfaasis veel, äh, kuidagi mõned ülesanded ümber jagada, äh, selle asemel, et tõsta personali arvu. ma tahaksin ähm, teie tähelepanu pöörata ka sellele, et me peame tagama selle, et nendel asutustel on piisavalt suured eelarved selleks, et äh, nad äh, saaksid oma ülesandeid korralikult täita. üleüldiselt arvan ma aga, et äh, kõik see ei kujune problemaatiliseks ja ma arvan, et meil õnnestub leida kompromissid seoses nende muudatusettepanekutega. suur tänu, proua Kalpelts ja nüüd liberaalide nimel saab sõna proua Jensen. suur tänu suur esimees, suur tänu ka härra Presedole tema selgituste eest äh, olukorra kohta järelevalveasutustes. mina olen tema selgitustega nõus ja ma leian, et ta tõesti tõi välja kõige tähtsamad punktid oma raportis ning mis puudutab muudatusettepanekuid, siis mulle tundub, et pigem tuleb meil äh, parandada sõnastust või lihtsalt muuta sõnastust täpsemaks. kõige tähtsam äh, sõnum meile on ja see on see, mida ka muidu on mainitud, äh, nimelt järelevalveasutuste rahastamine. et seda tuleks teha nii Euroopa Liidu eelarvest kui ka riiklikest eelarvetest see on tegelikult kõige rumalam viis rahastamiseks. jah, ühelt poolt äh, on meil probleeme järelevalveasutuste sõltumatusega ja sellepärast äh, töötame meie selle nimel, et äh, kas rahastatakse neid täielikult Euroopa Liit Liidu eelarvest või siis rahastatakse neid täielikult, aga siis äh, sellest sektorist, kus neid, kus nad tegutsevad. see on täpselt samamoodi ka igal pool mujal, kus pangandussektor peab äh, teatud lõivu maksma selleks, et järelevalveasutuste tööd rahastada. me peame tõesti mõtlema siin selle peale, et riiklikud asutused peavad jääma sõltumatuks ja peale selle tekivad ka praktilised probleemid. me teame, et liikmesriikides on probleeme maksetega, eriti õigeaegsete maksetega ja peale selle on tekkinud probleem veel ka sellega, et makstakse rohkem kui äh, see, mida järelevalveasutus suudab kulutada ja siis ei ole võimalik seda raha enam tagasi maksta. ning just sellepärast otsustati, et äh, neli korda aastas tuleks äh, äh, maksta teatud summa, see on aga tõesti õudne bürokraatiamasin, meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki kahekümne kaheksa erineva korraga ja see kõik lõpeb hullumeelsusega meil tõesti ei ole võimalik äh, sellise rahastamisega jätkata, see ei ole hea ja härra Kiigoldi raportis äh, tuuakse see ka selgelt välja. Öeldakse, et hindamise puhul äh, tuleb komisjonil leida teistsugune lahendus. ka eelarvekomisjonis tegelesime me kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega ja me võitlesime selle eest, et järelevalveasutused saaksid piisavalt vahendeid ja ka siin jällegi mõtlesime nende ametite tuleviku peale ja selle peale, et meil tuleb tõesti põhimõtted paika panna. kui saadakse raha finantssektorist nende järelevalveasutuste rahastamiseks, siis peab olema rahastamine läbipaistev, selle üle tuleb teostada kontrolli ja asutused peavad töötama tõhusalt, ehk tuleb kontrollida seda, et nad ei kulutaks rohkem kui vajalik. minu arvates härra Presedo äh, on töötanud väga hästi, ma toetan kõike seda, mida ta ütles, aitäh! suur tänu, proua Jensen ja nüüd härra Hans-Peeter Martin. ja äh,, muchas gracias, senor äh,. Danke vielmals, ich habe nur. suur tänu! mina olen eelarve kontrolli komisjoni pikaajaline liige ja mul on mõned märkused, mis puudutavad ka nüüd neid järelevalveasutusi, kelle eelarvetega me tegeleme. juba eelmisel aastal me nägime, et kolleeg Langen kulustruktuuride puhul nägi suuri probleeme järelevalveasutustega, et seal tehti täiesti mõistetamatuid väljamakseid me nägime, et nad olid tõesti äh, näiteks üüri maksnud väga palju, Londonis oleksid nad saanud sama raha eest ka korraliku kontori. ja teiseks, ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide eelarve täitmise heakskiidu puhul oleme me näinud, küsimusi tõlkekulude kohta, eriti sisedokumentide puhul ja me nägime, et Kontrollikoda on seal esirinnas, me ei saanud päris täpselt aru, miks on seal vaja kulutada nii palju raha tõlkides ametlikest keeltest prantsuse keelde kuni kolmsada nelikümmend üks eurot ühe lehekülje kohta äh, oli tõlkekulu ja ma siis vaatasin, palju makstakse rahvusvahelisel turul ja ma nägin, et usaldusväärsete tõlkefirmade puhul lehe tõlkimise kulu on umbes sada eurot. samu probleeme on ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega ja minu küsimus raportöörile ja kommentaar ka tema arvamuse kohta et äh, kas ka nende institutsioonide puhul, mille kohta me arvamuse peame koostama, kavatseta selle probleemi välja tuua, sellepärast et me räägime siin tõesti miljonitest eurodest või tema arvab, et see ei ole tähtis? tänu, härra Martin ja nüüd proua Lulling. suur tänu, härra esimees, sooviksin samuti tänada härra raportööri sooviksin talle öelda, et ma olen pisut skeptiline, mis äh, puudutab punkti kaks, kus on öeldud, et äh, Euroopa ähm, äh, Need on lahutamatu osa, need asutused Euroopa majanduse taaskäivitamisest need äh, asutused kindlasti panustavad finantsturgude stabiilsusesse, mis on omakorda lahutamatu osa Euroopa majanduskasvust ja töökohtade loomisest, aga see ei ole nende roll siiski nende eesmärk, nende loomise eesmärk ei ole mitte see, et nad peaks majanduskasvu tekitama ja töökohti juurde looma, peaksime pisut äh, täpsemalt sõnastama siin. nüüd, mis puudutab eelarvet, siis äh, see küsimus on väga keeruline, kuid ma olen nõus sellega, et asutuste, asutusi tuleb äh, rahastada Euroopa poolt, Euroopa Liidu eelarvest, mitte äh, Euroopa Komisjoni eelarvest. mis puudutab omavahendeid, siis eh, keegi eh, rääkis siin Kiigoldi raportist, mis, eh, kus on seda mainitud, kus on sellest räägitud. mina olen avariraportöör, ma ei ole veel lugenud kompromissmuudatusettepanekuid härra Kiigoldi poolt ja ma soovin ainult seda, et me see kon-, siiski vaataks siin komisjonis, et me ütleks äh, Kiigeldi raportis ühte asja ja, ja selles raportis teist asja. katsume siiski enam-vähem jääda enam-vähem, ähm, äh, enam-vähem äh, oma sõnade juurde. Mm, ja Eh, mis puudutab siis nende asutuste rahastamist pankade poolt, mida nad peaksid ju tegelikult kontrollima, siis eh, eh, peaks ju vaatama juba, mis toimub riiklikul tasandil, sest tegelikult kontrolliasutusi finantseeritakse liikmesriikides juba pankade poolt, vähemalt Luksemburgis on see nii, nii et tuleb ära hoida selline duubeldamine dubleerimine Euroopa äh, äh, tasandil ja peab vaatama, mida Kigo Moniteur selle kohta ütleb. me peaksime vaatama äh, mina arvan, et praegusel hetkel võimalused on piisa-, piisavad. peame mõtlema selle peale, millised äh, on võimalused personali palkamised, kas võimalused on piisavad ja võib-olla on vaja eelarvet suurendada lihtsalt ainult nendes valdkondades, kus see on tõesti hädavajalik. ma kindlasti esitan selles suunas ka omapoolsed muudatusettepanekud. aitäh, suur tänu, proua Lulling. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis annan uuesti sõna raportöörile, härra Sanchez Presedo. suur tänu sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid, kuulasin teid hoolikalt ning äh, mulle tundus see äh, tõesti väga huvitav, mis ma siin kuulsin, siin on paar sellist aspekti, mida ma sooviksin kommenteerida, eriti puudutab see definitsioonide küsimust, äh, kindlasti on selge, et et kindlustus ja tööpensionide järelevalve ja samuti ka järelturu järelevalve on, peavad olema tõhusad ja äh, stabiilsed ning äh, kindlasti niimoodi aitavad nad äh, Euroopa majandusel taastuda. ja see on nende, see on nendepoolne panus lihtsalt. selleks, et nende eesmärkide saavutamiseks on väga oluline, et kõik need asutused oma tööd hästi teeksid selles os-, nii palju siis defini-, standarddefinitsioonide kohta. järelevalve definitsioon ning ja samuti siis selles osas, mis puudutab nende asutuste esi-, esmaseid eesmärke. samuti oleme kõik huvitatud sellest, et täidetakse hea juhtimise põhimõtteid, et tegevus oleks läbipaistev ning äh, seega eh, kõik need muudatusettepanekud, mis selles suunas edasi lähevad, on teretulnud. ma piirdusin kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga, see on eh, minu pädevuses, eh, mis on toimunud teistel eelarveaastatel, mil on, kus on olnud teistsuguseid probleeme, ma selle, nendega ei tegelenud, ma piirdusin ainult nende aspektidega, mis puudutasid möödunud eelarveaastat, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, ja eh, need, mis puudutavad teisi probleem, teistsugust problemaatikat, teisi eelarveaastaid, siis sellega ma ei ole tegelenud. Neid ma ei ole sisse viinud, kui eh, eh, on veel mingisuguseid selliseid aspekte, mis puudutavad kahe tuhande kaheteistkümnendat eelarveaastat, siis ma olen kahtlemata valmis selle sisse viima. praegusel hetkel ei, on mõningad muutused sisseviimisel, me ei saa öelda, et on, on väga palju edasi arenenud, arenetud, me peame seda arvesse võtma eh, ning mis puudutab omavahendeid eh,, siis eh, siis tuleb kindlasti e, e, arvesse võtta parlamendiga meie majanduskomisjoni seisukohta selles valdkonnas Eh, ootan huviga teie muudatusettepanekuid ja olen võimalikult avatud selleks, et saavutada, et sisse viia kõik need teiepoolsed ettepanekud. suur tänu teile, Antolin. meenutan teile, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teisel jaanuaril kell kaksteist päeval ning eh, muudatusettepanekute arutamine toimub kolmeteistkümnendal veebruaril ning majanduskomisjonis toimub hääletus kahekümnendal veebruaril ning äh, põhikomisjonis toimub hääletus äh, kaheksateistkümnendal märtsil ning äh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on punkt number seitse, äh, Euroopa Liidu koostöölepingud konkurentsi, konkurentsipoliitika rakendamiseks ja meie edasised sammud. raportöör on härra härra George Kutas, teil on sõna, palun, härra Kutas. Thank you, thank you, Pablo. Since it's the first time let suur tänu, Pablo, kuna kohtume esimest korda, siis head uut aastat kõigile ja kõike paremat uuel aastal. nüüd, mis puudutab äh, minu raportit äh,, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes tegid muudatusettepanekuid äh, Need parandavad minu teksti ja eile toimus meil variraportööridega kohtumine. me arutasime kõik küsimused läbi ja tundub, et muudatusettepanekutega probleeme ei ole ja suur enamus saab seda raportit toetada ma arvan, et äh, kõige tähtsam äh, küsimus, mida praegu tuleb arutada, on ajakava, sellepärast et aega on vähe. ja meie huvides eurooplastena on see leping sõlmida. tavaliselt vabandust, esialgu oli minu raport ette nähtud täiskogule minema veebruari esimesele täiskogule. ma loodan, et selleks ajaks šveitslased ka peavad ajakavast kinni ja minu ettepanek on, et Äh, me veel jaanuarikuus majanduskomisjonis hääletaksime selleks, et me oleksime valmis täiskogule minema ükskõik millal, siis kui vaja. või kui meil on äh, aega täiskogule seda päevakorda panna. ma tahaksin väga teada, mida kolleegid arvavad minu ettepanekutest tahaksin väga teada, mida nad arvavad muudatusettepanekutest ja otse loomulikult olen ma valmis tegema väikseid kohandusi oma raportisse, kui seda on vaja. E, eh. rahvapartei nimel saab sõna eh, härra Gozes, palun. suur tänu, kuna härra Weber ei saanud täna äh, kohal olla, siis ta palus, et ma teda asendaksin, ta andis mulle mõned märkmed, äh, millele põhi, äh, millele asetan oma sõnavõtu. täname härra raportööri, need praegused arutelud on näidanud, et suuri lahkhelisid fraktsioonide vahel ei ole me peaksime eh, saavutama hea lõpptulemuse. rahvapartei toetab eh, koostöölepingut Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel, mis peaks eh, lihtsustama koostöövõimalusi konkurentsipoliitika rakendamisel Euroopa Liidu ja Šveitsi pädevate asutuste vahel peale selle tegu on koostöölepinguga, mis peaks avama tee teistele kokkulepetele, Rahvapartei seega toetab äh, täielikult seda kokku, ettepanekut. seega me toetame kompromissmuudatusettepanekuid, mille raportöör on äh, välja pakkunud. on äh, siiski kaks muudatusettepanekut, mille osas me nõus ei ole, mis puudutab fiskaalharmoneerimist, mis ei tundu meil selle raporti pädevuses olevat nüüd, mis puudutab välja pakutud ajakavast, siis toetame mõtet, et tegutsema peaks kiiresti ning et resolutsioon võetakse vastu võimalikult kiiresti, me soovime siiski, et äh, kinnitava avalduse osas, äh, kui äh, Šveits nõuab suuri äh, muudatusi äh, välja pakutud lepingus, äh, siis me saaks uuesti parlamenti tagasi tulla ja jääksime esitada suuliseid muudatusettepanekuid. loodetavasti me liigume õiges suunas edasi, et välja pakutud ettepanekud ka täidetakse. suur tänu, härra Koses. ja liberaalide nimel, kas keegi soovib sõna, ma ei näe, et näen, et ei äh, soovi ning äh, roheliste nimel variraportöör härra, on härra Lambert, kuid teda asendab härra Besselt. suur tänu, ma asendan oma kolleegi, kes ei saa kahjuks äh, täna siin olla, ta vabandab selle pärast ning sooviksin öelda tema nimel seda, et meie fraktsioon toetab äh, raportööri eh, poolseid ettepanekuid ning tema kompromissmuudatusettepanekuid ja samuti ka muid muudatusettepanekuid, mille variraportöörid välja pakkusid. siin siiski üks väike eh, poliitiline eh, reservatsioon, mis puudutab poliitilisi prioriteete. me kahetseme seda, et äh, E, ebalojaalse konkurentsi e, küsimus, e, eriti just maksunduses ja ettevõtete maksustamises, et seda ei ole siin käsitletud. praegusel hetkel konkurentsi peadirektorat viib läbi uurimust, mis puudutab siis maksustamist Iirimaal, Hollandis ja Luksemburgis, näitab, et selles valdkonnas on probleemid olemas, isegi kui teame, et see ebalojaalne eh, konkurents ei piirdu sugugi Euroopa Liiduga. see oli siis selline eh, meiepoolne väike eh, beemoll. ja see ei vähenda samas siiski raportööri, meie toetust raportööri ettepanekutele, aitäh! suur tänu ja ECR, kas eri nimel keegi ei soovi sõna? härra Glutet pole samuti siin. kui keegi rohkem sõna ei soovi, komisjon, kas komisjon soovib sõna võtta, kas anname selle komisjonile? väga kena. anname sõna uuesti raportöörile, vabandust, härra Kutas. To... suur tänu, Pablo lihtsalt, et vastata härra Besselile ma toetan äh, seda muudatusettepanekut, mis puudutab äh, fiskaalpoliitikat, aga probleem pole mitte selles, ma arvan, et me tõesti võime üritada teistes valdkondades seda küsimust tõstatada, aga siin räägime me ju konkurentsipoliitikast, nii et äh, ma tõesti üritan jääda ainult konkurentsi juurde, kuid nagu ma ei ole selle vastu, ma ei ole härra Lambertsi muudatusettepanekute vastu. suur tänu, härra Kutes. proua Lulling, ma sooviksin lihtsalt öelda, et ei ole mõtet alati rünnata liikmesriike nende maksusüsteemi pärast. siin kehtib ju lähimuspõhimõte mul on äh, kõrini sellest, tulgu Luksemburgi elama, vaadaku, kas see on maksuparadiis. see ei ole maksuparadiis. me oleme alati nõudnud äh, tervet äh, ja lojaalset konkurentsi ja seda ka maksunduses. sooviksin lihtsalt öelda eh, Eh, praegusel hetkel on tegu ju raportiga, mis eh, puudutab konkurentsipoliitika eh, rakendamist ja meil e-, ei peaks hakkama arutama küsimusi, mis on liikmesriigide päge-, pädevuses. mis puudutab konkurentsi, võib öelda, et kui tegu oleks naisõiguste komisjoniga, siis me räägiks loomulikult abordist Eh, see parlamendis alati seg eh, segatakse terad sõkaldega millegipärast. suur tänu, proua Lulling, teie kommentaaride eest. ning äh, hääletus toimub kahekümnendal jaanuaril meie komisjonis ning täiskogul toimub hääletus veebruari teisel täiskogul nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, see on punkt number kaheksa, Euroopa pikaajalised investeerimisfondid. see lükati siiski edasi, see arutelu ning nüüd teoreetiliselt peaks me minema päevakorrapunkti üheksa juurde. see on Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine. ja me peaksime arutama muudatusettepanekuid mulle öeldi sekretäriaadist, et äh, raportöör jõuab kohe kohale. nii et katkestame istungi mõneks hetkeks, kuni härra Wolf Klints kohale jõuab. Eh, retomamos. nii, eh, jätkame oma koosolekuga. päevakorrapunkt number üheksa, Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise muudatusettepanekute läbivaatamine ja teil on nüüd sõna, härra Klints. suur tänu, kallis kolleeg. suur tänu sõna andmast. ma näen et äh, ka variraportöörid ei ole veel jõudnud siia saali. tundub, et äh, te olete täna siin päevakorra läbivõtmisel korralikult kihutanud, nii et oleme ajast ees. kokku tehti üle saja viiekümne muudatusettepaneku, aga mul tuleb äh, tunnistada, et muudatusettepanekute läbivaatamisel sai mulle selgeks, et sisulistes küsimustes oleme me ühel nõul. nii et selles mõttes äh, ma olen väga optimistlik äh, arutelude suhtes variraportööride ja teiste kolleegidega ning ma eeldan, et juba järgmisel nädalal on meil võimalik variraportööridega teile esitada kompromissettepanekud, mille üle siis aru pidada kõik on nõus selles osas, et pikaajaline rahastamine on Euroopa Liidu majanduspoliitika ja liikmesriikide majanduspoliitika üks äh, tähtsamaid küsimusi järgnevatel aastatel. pikaajaline rahastamine on tähtsate projektide rakendamise vundamendiks, seda nii taristu kui ka teadus- ja arengutöö osas ning need punktid omal, omalt poolt äh, parandavad ja toetavad Euroopa Liidu konkurentsivõimet. nii et selles mõttes on, äh, peab äh, pikaline rahastamine olema meie järgnevate aastate poliitika keskmes. me siin Euroopas oleme harjunud sellega, et investeeringud, ka pikaajalised investeeringud toimuvad pangandussektori kaudu. vastupidiselt USA-le, kus äh, see nii pole. meil rahastatakse investeeringuid pangandussektori kaudu üle seitsmekümne protsendi nimelt. kriisi tõttu on olukord nüüd halvenenud, samamoodi ka nende regulatiivmeetmete kaudu äh, mis me oleme vastu võtnud, äh, sellepärast et pankadel tuleb äh, nõuda rohkem omakapitali ja peale selle on võlakriisi sattunud ka väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid. ja seetõttu ei piisa meil tulevikus pangandussektori klassikalisest rahastamisest, meil tuleb leida uusi mooduseid selleks, et tagada pikaajaline rahastamine põhiliste projektide pikaajalise rahastamisega õnnestub meil uuesti majanduskasvule Euroopa Liidus hoog sisse lükata ja selle kaudu siis ka uusi töökohti luua ning vanade säilimist kindlustada. me näeme, et Euroopas riskivalmidus ei ole väga suur ja sellepärast kogu rahastamissektor ei ole nii laiapõhjaline kui teistes piirkondades, eriti Põhja-Ameerikas. ja me tõesti peaksime mõtlema selle peale, et järgnevatel aastatel äh, suurendaksime äh, valmidust toetada pikaajalisi äh, rahastamisprojekte nüüd nendele üldistele sõnadele jätkuks tahaksin paari sõnaga kommenteerida mõningaid muudatusettepanekuid põhimõtteliselt kõik, kes tegid muudatusettepanekuid, räägivad ka väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest. ja tuleb väga selgelt välja, et kõik mõtlesid selle peale, kuidas äh, õnnestuks meil tagada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele finantsvahendite ähm, tagamine äh, ja seda võimalikult Äh, vähese bürokraatiaga, selleks et VKE-del oleks võimalik oma kasvupotentsiaali ära kasutada ja uusi projekte käima lükata. see on tõesti väga hea mõte kolleegidelt ja me kompromissettepanekute väljatöötamisel üritame VKE-dega kindlasti arvestada. teiseks äh, väärtpaberistamine tegemist on jällegi küsimusega, mis Euroopa Liidus praegusel hetkel ikka veel on häbipostis. USA panganduskriis, kus ju väärtpaberstamine mängis kahjuks ka väga tähtsat rolli, tõi endaga kaasa selle, et võlakirju vaadatakse väga kriitiliselt aga ärgem nüüd sülitagem vanasse kaevu enne, kui äh, uus on valmis. tõesti, väärtpaberistamisega oli probleeme. reitinguagentuuride hinnangud olid tihti äh, problemaatilised, aga me siiski ei tohiks jõuda järeldusele, et väärtpaberistamine iseenesest on halb me peame väärtpaberistamist äh, vaatama nii, nagu parlament äh, otsustas, nimelt et äh, teatud omavastutus peab jääma püsima ja peale selle ei tohi väärtpaberistamist teha liiga paljude astmete kaudu, sest minevikus oli meil just see probleem, et ühe, üks väärtpaberistamine järgnes teisele. me peame välja töötama definitsiooni kõrge kvaliteediga väärtpaberistamise kohta, et milline see protsess välja peaks nägema ja ma olen veendunud, et komisjon koos Euroopa Keskpangaga ja majanduskomisjoniga ning ka finantsstabiilsusnõukoguga, mis loodi Josko raames, töötaks välja ühise definitsiooni ja veel viimane punkt, äh, maksud. maksud on liikmesriikide pädevuses. me teame seda kõik ja seda küsimust nii kiiresti ei kavatse keegi ka muutma hakata. me tegelikult ei soovi ka maksustamise pädevust muuta, kuid äh, tuleb tunnistada siiski, et äh, äh, maksustamine mängib väga tähtsat rolli investeerimisvalmiduse puhul, eriti kui me räägime pikaajalisest rahastamisest. mina võin ühe Saksa suure kindlustusettevõtte alliansi näitel rääkida. Äh, nemad nimelt otsustasid Norrasse investeerida Norra taristuprojektidesse. Allianz investeeris Norras ja eeldas e, eeldas, et äh, maksud jäävad nii, nagu nad olid siis, kui investeeriti. kaks aastat hiljem aga maksuseadusi muudeti ja põhimõtteliselt et äh, kui Allianz oleks kaks aastat varem teadnud, et maksuseadusi muudetakse sellisel määral, nagu seda tehti, siis poleks Allianz Norrasse investeerinud. nii et me peame siin tõesti olema ettevaatlikud. meil on vaja tõesti usaldusväärset äh, maksusraamistikku, läbipaistvat äh, raamistikku, mis kehtib ka pikemat aega sellepärast, et me räägime praegusel hetkel ju pikaajalistest investeeringutest ja pikaajaliste investeeringute puhul on väga tähtis see, et äh, pärast investeeringu tegemist äh, kohe seadused ei muutuks. peale selle tuleb tagada topeltmaksustamise vältimine, et ei maksustataks mitmes riigis korraga ja peale selle ei tohiks olla ka sellist olukorda, kus äh, äh, ei toimu maksustamist kuskil. see, me peame siiski hoolitsema selle eest, et see liikmesriik, mis on õigustatud makse sisse nõudma, seda ka siis ka teeb ähm, peame hoolitsema selle eest, et need, kes makse optimeerivad, ei satuks olukorda, kus nad ei maksaks mitte kuskil makse. Need olid minu sissejuhatavad sõnad, ootan juba äh, suure huviga kolleegide kommentaare ja järgmisel nädalal Strasbourgis istume siis variraportööridega maha ja töötame välja kompromissettepanekud. ning olen üpris veendunud, et meil tõesti õnnestub äh, need ka välja töötada ja oleme siis oma raporti koostamisega juba päris kaugele jõudnud. suur tänu, härra Klints ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna nende koordinaator härra Koses. suur tänu, härra esimees. Ehm, äh, hetk tagasi ma olin Ferber, äh, äh, nüüd olen siis Koses ja siis nüüd jällegi härra Pallone, härra Pallone. kahjuks pidi äkitse lahkuma ja vabandab, et ta ei saa täna osaleda sellel kohtumisel, mul on kaks lihtsat asja teile öelda, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile tehtud äh, töö, mul on väga hea meel, et raportööriks on just nimelt Wolf ja, ja teiseks äh, kokkulepe on saavutatud selle raporti osas üldiselt ja muudatusettepanekute osas ka ja seega ei ole siin midagi väga suurt öelda. mõistagi härra Ballone variraportööride kohtumisel osaleb ja ta räägib sellest edasi siis juba Wolfiga ise. suur tänu, härra Koses, teile ja nüüd sotsialistide nimel on härra Njanjok variraportöör, aga Kutaš asendab teda. suur tänu, Pablo, mina esindan siis äh, Liemit ja ma tahaksin siis äh, selgitada tema seisukohti muudatusettepanekute osas. Liem kõigepealt tahab tunnustust avaldada veel kord härra Klintsile, see raporti eelnõu on väga heaks aluseks edaspidi siis aruteludeks härra Njanjok on esitanud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, see, et äh, pikaajalise investori seisukohad oleksid kaitstumad ja et oleks äh, avaliku sektori pikaajalised investeeringud kaitstud. tuleb tagada teatav ähm, maksuundus ja õigussüsteemi ettenähtavus selleks, et pikaajalised investorid saaksid teha oma otsuseid majandusesse investeerimiseks pikaajalised investorid, näiteks nagu äh, arengupangad kohalikul riiklikul tasandil või üleriigilisel tasandil, peaksid mängima suuremat rolli pikaajalise finantseerimise stimuleerimisel äh, ettepanek äh, on tehtud liikmesriike toestada ja komisjon on seda samuti teinud, muudatusettepanek seitsekümmend kolm on vastavasisuline lõikesse kolmteist nüüd VKE-de rahastamise küsimus peaks ähm, ka leidma laiemat käsitlemist selles raportis äh, meie rap-, variraportööri poolt. kõige olulisem on nende juurdepääsu lihtsustada kapitaliturgudele ja äh, muudatusettepanek kaheksateist äh, näeb ette seda, et investeerimispank peaks VKE-dele eraldi haru looma ja keskenduma siis pikaajalistele laenutingimustele. nüüd siis järgmine punkt väärtpaberistatud turgude, eh, toodete eh, küsimus, väärtpaberistamine on Liiami meelest üks peamiseid põhjuseid, miks eh, majanduskriis lahvatas ja sellepärast tuleb neisse ka sedamoodi suhtuda. talle pakub tõsisest muret see, et äkki hakatakse seda raportit kasutama äh, selleks, et tagaukse kaudu tuua sisse massiline väärtpaberistamine Euroopa Liidus ja muudatusettepanek äh, üheksateist äh, seitsmeteistkümnendasse lõiku võiks olla ähm, kompromissi aluseks, mille kohaselt siis Euroopa Parlament julgustaks äh, kõikvõimalikke normatiivseid jõupingutusi selleks, et väärtpabistamise puhul tagada toote turvalisus. Liam nõuab ka seda, et läbipaistvus oleks kõrgem see, neid kõrgemaid norme tuleks äh, rakendada ka Euroopa Parlamendi poolt äh, Euroopa krediidireitingu agentuuri loomisel või Euroopa või teiste taoliste sammude puhul ja Liam tahaks välja tuua veel ühe muudatusettepaneku, nimelt saja kolmekümne esimese, mis puudutab kahekümne kuuendat lõiku. see puudutab raamatupidamisstandardeid äh, rahvusvahelistele investoritele, kes arvestavad nende et arvestataks nende investorite majandusmudelitega, see peaks olema Euroopas turul kõikumiste ja volatiilsuse vastaseks meetmeks. lõpetuseks, Liam on seisukohal, et äh, tehtud töö viib kindlasti heale kompromissile variraportööridega kohtumistel ja ta loodab, et äh, Euroopa Parlament parandab äh, komisjoni rohelist raamatut, sillutab parema tee pikaajaliste investeeringute alaseks regulatsiooniks Euroopas. suur tänu, härra Kutaš ja nüüd Roheliste nimel saab sõna härra Bessip, kes asendab äh, siin äh, härra Aikhuti. suur tänu, härra esimees ma võtan sõna siis nagu öeldu Bas äh, Eichhuti nimel, kes on kahjuks veel Hollandis ja kes tahab öelda härra raportöörile ja variraportööridele, et ta Strasbourgis on juba kohal ja osaleb siis seal ettenähtud kohtumisel. muudatusettepanekud, mis on meie fraktsiooni nimel esitatud äh, Bassi poolt äh,, sihivad sellele, et äh, rikastada juba praegugi väga hästi kirjutatud härra Klintsi raportit Äh, sellisel kujul, nagu ta on siis meile praegu esitatud. meie äh, panus äh, sellesse raportisse keskendub kolmele, kõigepealt me peame siia sisse kirjutama keskkonna, energeetika ja kliima aspektid. Need on meie meelest äärmiseks, äärmiselt oluliseks valdkonnaks pikaajaliste investeeringute puhul äh, nende muudatusettepanekute eesmärgiks see on, mille me oleme esitanud, nimelt äh, muudatusettepanekud nelikümmend üheksa ja sada kakskümmend üheksa. väga oluline oleks analüüsi, analüüsi kaanata ka mikro- ja makrorahastamise riskid, milliseid riske pakub äh, üleinvesteeringud eh, ja aktivate mm, koondumine just nimelt kõrge süsinikusisaldusega eh, toodetesse. me peame tooma siin sisse teatavad eh, siiski piirmäärad selleks, et pidada kinni meie kliimaeesmärkidest ja teine alus meie jaoks on kohase ähm, äh, seadusandluse loomine selleks, et lihtsustada pikaajalisi investeeringuid, sellised, mis toovad kaasa positiivseid kõrvalmõjusid, äh, näiteks üldhuviteenuste puhul. meie fraktsioon tahaks julgustada seda, et välja areneks äh, majanduslik analüüs pikaajaline, pikaajaliste mõjude osas ja et need võetakse Äh, olulistesse parameetritesse sisse selleks, et praegu netoväärtus teatud projektide puhul tuleks selgemini välja. see on siis need projektid, mida tehakse riigi tasandil ja sealhulgas ka äh, eurofond, äh, ühisvõlakirjade puhul. ja nüüd kolmas aspekt, millele meie variraportöör tähelepanu tahaks pöörata, nimelt siis nii raportööri kui ka variraportööride tähelepanu, puudutab äh, muudatusettepanekut sada üheksakümmend kolm, mille ta esitas. Äh, tema meelest on tegemist äh, väga hästi tasakaalus kompromissiga erinevate seisukohaavalduste vahel, mis puudutab väärtpaberistamist pikaajaliste investeeringute puhul aga ka sada kakskümmend seitse muudatusettepanek, mis heidab positiivset valgust teatud no novaatorlikele aspektidele, näiteks nagu äh, Äh, eksperdide vahelised rahastamised ja nii edasi ja see oleks oluline lähenemine tuleviku jaoks. suur tänu, härra Besset. ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Kamal. tundub täna, et äh, ainult härra Klints räägib iseenda eest, kõik teised fraktsioonid on nimetanud endale asemiku. mina siin kujutan endale ette, et ma olen Vicky Ford Äh, üsna paljud äh, teist on ilmselt pettunud, et Vicky Fordi asemel istun siin nüüd mina, aga kõik, kes tunnevad Vikit, äh, teavad, et ta on mulle andnud väga põhjalikud ettekirjutused selle kohta, mida ma pean ütlema ja ma üritan siis edasi anda seda äh, Äh, õhustikku ka, mida Viki tahab öelda. kindlasti ta tahab tänada kõiki, äh, nii raportööri kui ka variraportööre. ta on väga paljude kolleegidega samal arvamusel selles osas, mis puudutab ähm, selle seadusandluse mõju äh, pikaajaliselt majandusele ja investeeringutele. üks olulisem muudatusettepanek tema jaoks on kindlasti teatud seadusandluse aspektide tagasivõtmise või ülevaatamise aspekt, mis võivad endaga kaasa ootamatuid tagajärgi. me teame, et seadused võivad neid tuua näiteks maksunduses. härra Klints ütles, et on mõned maksud, mis äh, lämmatavad investeeringuid ja on mõned maksud, mille investor siis annab edasi, äh, edasi tarbijatele. Vicky Ford äh, toob siin näitena näiteks äh, finantstehingumaksu selle moondatud kujul. me ju teame, et kui see vastu võetakse, siis institutsioonid kannavad need kulud edasi investoritele. ja loomulikult me peame olema ka väga ettevaatlikud, nii nagu ütles härra Klints topeltmaksustamise osas. Äh, Vicky Ford ütleb, et kuigi väga paljud kolleegid on nõudnud äh, lisaseadusandlust, äh, ei ole tema siiski veendunud, et see on kõige tõhusam viis, kuidas tagada see, et pikaajalised investeeringud ei satuks ebaõiglase seadusandluse ohvriks proua Ford keskendub ähm, avalikule investeeringutele, kui me räägime avalikest investeeringutest, siis see on tegelikult ju tegelikult täielik eufemism, me räägime siin riigi investeeringutest või maksumaksja raha kasutamisest. loomulikult liikmesriigid peaksid investeerima teatud asjadesse nagu taristu, tervishoiupoliitika ja energiapoliitika, aga väga paljudel liikmesriikidel, olgem ausad, pole raha, nii et väga kena on äh, üles kutsuda riigi investeeringutele, aga kust see raha peaks tulema? ja sellepärast me peaksimegi hoopis motiveerima erainvestoreid aastaid nii palju kui võimalik sinna investeerima ja selleks peab olema meil õige poliitiline ja normatiivne õhustik selle jaoks. loomulikult peaks keskenduma ka eraavaliku sektori partnerlustele ja vältima neid äh, probleeme, mis on olnud varem ja mitte näitama neid ainult bilansilehel kui toimivate partnerlustena. Äh, äh, proua Ford on veendunud, et nii mõndagi on võimalik veel parandada, me teame, et VKE-de osas on võimalik nii väga palju ära teha ja paljud fraktsioonid on ka sellega nõus üle terve koja. Ricky Ford on vastu kahekümne viienda lõike väljavõtmisele, mis puudutab äh, infrastruktuuri äh, investeeringuid ja kapitalinõuete neljandat direktiivi, ta ei pea seda kohaseks ja parlamendi seisukoht äh, kapitalinõuete neljandas direktiivis on ette näinud seda seisukohta, me oleme võidelnud selle eest triloogidele ja oleks, poleks järjepidev, kui me seda siin ei nõua. risk, riskikaaluga investeeringud ähm, ja mudelid näiteks kapitalinõuete puhul on olnud teemaks, aga see on kindlasti üks nendest valdkondadest, millele tuleks veel tähelepanu tähelepanu pöörata. ja nagu te ette kujutate, ilmselt meie ei toeta üleskutseid maksu harmoneerimise osas, see ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja fraktsioon on selle vastu ja me tõesti ei saa aru, kuidas see peaks soodustama pikaajalisi investeeringuid. ja nüüd siis mõned muudatusettepanekud, millest proua Ford oleks huvitatud, nüüd siis ähm, palve äh, härra Klintsi poole kompromissmuudatusettepanekute koostamisel, kõigepealt lihtsustamine ja, ja suurem selgus pankrotimenetluste puhul aga äh, pankrotiseadusandluse harmoneerimine ilmselt seda tulemust ei annaks. me tahaksime näha seda, et väikeste investeeringute koondamine oleks võimalik selleks, et äh, investeeringud oleksid suuremad, nüüd äh, projekti andmete standardeerimine aitaks tagada nõuetekohase täitmise eesmärki ja äh, Vicky Ford on äh, väga rahul sellega, et ka teised liikmed on olnud äh, sellega nõus ja nüüd siis see väärtpaberistamise küsimus, ta tahaks näha siin kõrgetasemelise väärtpaberistamise osas ühtset lähenemist, kõik on mures, sellepärast see on üks jällegi nendest eufemismidest, mis on käibel, räägitakse väärtpaberistamisest näiteks varade puhul, kui lihtsalt kaitsta seda, et midagi ei ole muu, müüdud ja lihtsalt varjatakse sellega võlgu äh, ja minnakse reitinguagentuuride enda mänguga kaasa, pettes neid selles mõttes, et saada oma kolma reitingi ja me oleme väga ettevaatlikud selles osas. seda on see kriis meile õpetanud äh, lisaks kõigele muule. nimelt seda, et me ei ole siiamaani aru saanud, mis on väärtpaberistamisega kaasnevad probleemid. mina alles hiljuti lugesin selle finantskriisi kohta veel ühte äh, Äh, artiklit, kus äh, oli selge see, et isegi need inimesed, kes saavad aru sellistest asjadest nagu äh, krediidiriski vahetustehingud ja nii edasi, ka nendel läks umbes pool aastat, et hakata aimu saama sellest, mis tegelikult on toimunud, nii et meil on vaja selgust pikaajaliste investeeringute puhul tulevikus ja mina nagu ka Viki soovime tänada teid teie aja eest. suur tänu, härra Kamal. Läheme nüüd edasi ülejäänud kõnelejate juurde aga kolleeg Handelit ei ole siin, kuue fraktsiooni, vabandust, variraportööri härra Handelit ei ole. ja ei ole ka tema asemikku, nii et proua Lulling saab siis ülejäänud kõnelejate nimel esimesena sõna. suur tänu raportöörile Wolf Klintsile ja mina olen siis nüüd äh, ainuke vist äh, härra Klintsi kõrval, kes iseenda nimel sõna võtab seda vist ka sellepärast, kuidas neljapäeva hommikuti siin äh, äh, käiakse komisjoni koosolekutel. meil kohe Luksemburgis on selle kohta oma saksa keeles ilus saksakeelne väljend, et inimesed ei tule kohale. ja ma leian, et see on natukene häbiväärne, et siin nii tähtsates küsimustes asendajaid äh, leitakse, äkki tuleks nendel inimestel selgeks teha, et neil tuleb tööd teha siin Brüsselis ka edasi, et sedagi veel eh, ja seda veel ka neljapäeviti. meil on tõesti eh, alles neljas tööpäev nädalast käimal, peale selle meie töönädal on viiepäevane ja mul on väga kahju, et mul tuleb olla siin selle olukorra tunnistajaks, see ei ole selle koja maine jaoks üldse mitte hea aga ma tegelikult tahtsin rääkida maksudest hoopis. kahjuks ei olnud Wolf Klints kohal, kui me juba eelmise raporti puhul rääkisime äh, maksudest ja jällegi pean sõna võtma, sellepärast et ma leian ja mul on ka väga kahju, et kogu aeg minu riiki tuuakse välja kui maksuparadiisi ja Wolf Klintil on täiesti õige, kui ta ütleb, et see, kuidas liikmesriigid oma maksusüsteemid üles ehitavad, on nende enda otsustada. ja tegelikult on ju nii, et meil ei ole siin mitte mingit föderaalriiki. kui meie oleksime liitriik, siis mul poleks mitte midagi ka selle vastu. Äh, kahjuks aga me seda pole. ja juhul kui oleksime föderaalriik, siis me saaksime ka kõik need muudatusettepanekud sisse viia, siis ei jääks ka meil midagi muud üle, kui neid asju niimoodi reguleerida nagu muudatusettepanekutes kirjas. kuna aga meil ei ole tegemist liitriigiga, siis iga riik saab ise otsustada, kuidas ta oma maksusüsteemi üles ehitab. meil Luksemburgis on võib-olla tõesti käibemaksu osas paradiis tegemist on käibemaksuparadiisiga tarbijate huvides, nende inimeste huvides, kes teenivad vähe, sest parim sotsiaalpoliitika on tegelikult selline poliitika, kus käibemaks on madal Luksemburgis on see olemas, meil on tõesti ostujõud päris hea just sellepärast et, et kolm protsenti on käibemaks toiduainetele, teistele on seal kuus protsenti ja viisteist protsenti. isegi Taani, Taanis on nii, et banaanidele on ju äh, käibemaks väiksem kui äh, äh, mantlitele ja nüüd tulete meile ütlema, et meie oleme maksuparadiis. tõesti, meil on siin tõesti maksuparadiis tarbijate huvides, selles osas olen nõus ja tahtsin seda siin teile veel kord äh, välja tuua, aga noh, niimoodi kõrvalmärkusena. ma ei ole üldse mitte nõus sellega, mida ütles variraportöör, aga olen nõus sellega, mida ütles raportöör, et meil on vaja usaldusväärseid äh, maksualaseid raamtingimusi, tagamaks pikaajalisi investeeringuid, meil on vaja järjekindlust otsustes ja ma olen tõesti ka selle poolt, et me võitleme topeltmaksustamise ja ka maksude üleüldse maksmata jätmise vastu. ja jällegi üks kõrvalmärkus, see topelt mittemaksude maksmine just nendes riikides, mille vahel toimub äh, informatsioonivahetus äh, intresside maksustamise osas meil on siin tõesti erinevaid ametiasutusi, tean inimesi, kes pöördusid minu poole ja ütlesid, et jah, muide väga tore, ma elan Inglismaal, aga mul on ka äh, raha Saksa pangakontol, aga ma ei maksa mitte sentigi makse, sellepärast et äh, ametiasutused lihtsalt ei saa hakkama kogu selle informatsiooniga, mida nad on äh, kokku kokku äh, korjanud, aga ka nendes riikides, kus äh, toimub maksustamine maksukulu tekke hetkel, on asi veel täiesti korras ja see on täpselt see, mille oleme ka meie sisse viinud. tahtsin seda veel kord kõrvalmärkusena välja tuua ja siis olen ka täiesti nõus Wolf Klintsiga, tõesti peame hoolitsema selle eest, et äh, kui tegutsetakse mitmes riigis, ei peaks olema võimalik see, et kõikides riikides siis jäetakse maksud maksmata tahtsin seda veel kord öelda, vabandust, Wolf, et minu saksa keel pole nii suurepärane, ütleb kõneleja, aga ma tahtsin sinu emakeeles need märkused teha ja ma olen sinuga täiesti nõus. me peame siin säilitama äh, tõesti selge talupojamõistuse ja ma arvan, et kõik need mõttetud muudatusettepanekud tuleb tagasi lükata expresar en alemán. Eh, loomulikult võite te rääkida saksa keelt ning eh, mina samuti sooviksin teha mõningad märkused, eh, sest samuti esitasin muudatusettepanekud sellele raportile. paljudel juhtudel oleme intensiivselt viimastel kuudel rõhutanud seda, kui oluline on konkurentsivõime ja majanduskasv seega on oluline tunnistada, et turgude, finantsturgude killustumine, eh, milles ei ole enam mingisugust kahtlust, see mõjutab VKE-de eh, rahastamist. ning eh, selle tagajärjel VKE-sid ei rahastata mitte arvesse võttes nende majandusolukorda, vaid hoopis nende äh, Eh, vaid hoopis nende geograafilist asukohta on äärmiselt eh, halb, et VKE-de rahastamisvõimalused ei ole võrdsed või sarnased. seega eh, see tähendab seda, et ei ole õige diferentseerida, diferentseerida VKE-sid, nad peavad kõik saama võrdses, võrdselt toetusi ning see puudutab eriti selliseid riike nagu näiteks Hispaania, kus äh, on tehtud äh, finantssüsteemi reformimisel äh, väga suuri jõupingutusi ja kus samas ei ole võimalik nende jõupingutuste tulemusi näha just selliste probleemide tõttu, nagu siin on mainitud. oluline oleks esile tõsta ka seda, et nii riiklikud pangad kui ka mit-, rahvusvahelised pangad, nende roll võib äh, olla äh, suurem äh, VKE-de rahastamisel. kuid sealjuures sooviks mulle, sooviksin härra Klintsi tubli töö eest kiita ning sooviksin ta tänada ka teda selle eest, et ta on nii avatud ettepanekutele VKE-de kohta, kes loodetavasti äh, on siis meie majanduskasvu eh, eh, põhitegijad ja nüüd annaksin sõna jälle raportöörile. jah, suur tänu, härra esimees, mul pole ka palju enam lisada, suur tänu kõikidele kolleegidele märkuste ja kommentaaride eest ja nagu ma alguses juba ütlesin, selle raporti puhul ei kavatse eh, ei näinud ma mitte mingeid põhimõttelisi lõhesid kolleegide ja erinevate fraktsioonide vahel, nii et ma arvan, et äh, järgmisel nädalal tuleb meil lihtsalt Strasbourgis leida ruum, kuhu maha istuda. ja siis välja töötada kompromissettepanekud, äh, mille põhjal siis edasi minna ja see raport lõpusirgele viia eh,. suur tänu, härra Klints meenutan teile, et äh, majanduskomisjonis toimub hääletus kahekümne teisel jaanuaril ning äh, raport äh, läheb hääletusele veebruari teisel täiskogul. Eh, nüüd päevakorrapunkt on muud küsimused, mida meil arutada pole võimalik ja mm, nüüd kell üksteist toimub meil libekomisjoniga äh, ühisistung ja nüüd on, toimub siis viieteist minutine paus.